kui selle kohta märkusi ei tehta, siis loetakse need muudatused äh, heaks kiidetuks. aga nüüd läheme jällegi suuliselt vastatava küsimuse juurde, mis puudutab Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegilist raamistikku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. meil on äh, üks küsimuse esitaja selleks on proua Ulfskog ning äh, küsimuse autorile anname sõna viieks minutiks. aitäh, austatud juhataja. Euroopas äh, kriisi ajal tundub, et äh, kaotsi on läinud õiglus ja seda me näeme ka tööturul, eriti nendel tööturgudel ja, ja nendel töökohtadel, Äh, kus on probleeme tööohutusega. meil on vaja tugevamaid töötervishoiu ja tööohutuse tingimusi meie kõigi jaoks, äh, mitte ainult nende jaoks, kes töötavad nendel ametikohtadel, vaid see on oluline ka ettevõtjate jaoks. uuringute kohaselt ettevõtjad, kes investeerivad kümme eurot äh, ennetustegevusse, saavad kasu, saavad rohkem kui kahekordset kasu sellest meil on äh, ranged tingimused töökeskkonnale loodud ja me peame looma ka võrdsed võimalused kõigile. kui reegleid rikutakse, siis, siis me sellega õõnestame süsteemi. meil tuleb aidata liikmesriikidel ja ettevõtetel pidada kinni kõrgetest nõuetest ja standarditest. eeskirjade lihtsustamine, bürokraatia vähendamine e, ei tohi kunagi eh, tulla inimeste tervise arvelt. Eh, see, kui me kaitseme väikseid ettevõtteid eh, reeglite kohaldamise eest, siis sellest ei võida keegi, ei ettevõtjad ega töötajad. suurtel ettevõtetel on piisavalt ressursse selleks, et olukorraga toime tulla E, eriti inimeste puhul, kes on pikaajaliselt mingil töökohal töötanud. väikeste ettevõtete puhul on olukord teistsugune. iga eraldiseisev töötaja on väga väärtuslik ja võib-olla töötajal ei ole kindlustust või ei ole inimest kohe võtta, kui, kui kellegagi juhtub e, õnnetus või jääb haigeks, ehk see on teema, mis on e, veelgi olulisem just VKE-de jaoks kõigile peab olema tagatud äh, hea töökeskkond ja töötingimustest kinnipidamine, see on see järeldus, ainus järeldus, mida me saame teha. ettepanek, mis meie ees laual on, on hoopis teistsugune. üle üheksakümne töötaja Euroopa Liidust Ehm, jäävad äh, nõuete rakendamise alt välja. tegemist on olukorraga, mis on absoluutselt vastuvõetamatu. see on vastuvõetamatu meie koja enamikule. ja samas see ettepanek äh, on tõesti pälvinud äh, suurt vastuseisu ja seetõttu on väga oluline, et me nüüd kohe oma ametiaja alguses äh, leiaksime lahenduse. lahenduseks ei ole eeskirjadest loobumine, vaid eesmärgiks peaks olema lihtsamate eeskirjade seadmine ettevõtetele, mida on võimalik järgida. selleks, et ettevõtetel oleksid korralikud riskihaldamispoliitikad, meil on vaja äh, läbi viia vajalik koolitus äh, selleks, et töötajad oleksid kursis oma õigustega ja et nad suudaksid toime tulla raskes töökeskkonnas. meil on vaja tõelist lihtsustust, sellist lihtsustust, mille tagajärjel töökeskkond ei halveneks. Euroopa Liidul on vaja uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat selleks, et vältida õnnetusi, selleks, et vältida vähiohtu, vigastuste tekkimise äh, võimalusi, psühholoogilisi probleeme. me peame mõtlema siin radikaalselt, me peame mõtlema inimlikult. meil on vaja eh, luua Euroopa Liit, kus on eh, head töötervishoiu ja tööohutuse reeglid eh, selleks, et me oleksime tugevad toodete ja teenuste pakkujad tulevikus, mida me saaksime kas edasi müüa või ise kasutada. aitäh! aitäh! ja sõna saab volinik um,. Eh, austatud um, juhataja, austatud eh, tööhõivekomisjoni esinaine, austatud parlamendisaadikud, komisjon on pühendunud sellele, et parandada töökeskkonda, parandada töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju. see uus raamistik, mis võeti vastu juunis peegeldab seda meie pühendumust. Euroopa Liidul on töö, tervishoiu ja tööohutuse eh, laiahaardeline raamistik juba paigas, uus strateegiline raamistik täiendab õigustikku, pakkudes eh, terviklikku ennetusraamistikku ning eh, see annab võimaluse koordineerida riikide poliitikaid ja parandada rakendamist. raamistiku raames on välja toodud kolm põhiprobleemi. meil tuleb parandada olukorda töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, eriti suurendades VKE-de mikroettevõtete suutlikkust rakendada tõhusaid ennetusmeetmeid, tuleb vähendada tööga seotud haiguste levikut, toime tulla uute esile kergivate ohtudega ning kolmandaks tuleb meil toime tulla ka probleemiga, et meie elanikkond, tööjõud vananeb. siin on võimalik edu saavutada ainult sellisel juhul, kui kõik osapooled panustavad. komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega, Euroopa Töö, Tervishoiu ja Tööohutuse Ametiga, kolmepoolse nõuandekomiteega, kes tegeleb töötervishoiu ja tööohutusega ning äh, vanem tööinspektorite komiteega selleks, et tagada korralik olemasolevate eeskirjade kohaldamine. amet ning äh, kaks komiteed vaatavad läbi oma töökavad uue strateegilise raamistiku valguses. Äh, mina kavatsen jätkata koostööd sotsiaalpartneritega sektoripõhise dialoogi raames, kui see on asjakohane kolmepoolse nõuandekomitee toetusel töötervishoiu ja tööohutuse raames kavatseb komisjon paremini seirata hetkeolukorda, kuidas seadusi ellu rakendatakse. võtan teadmiseks teie soovi, mille te olete oma küsimuses välja pakkunud äh, töötada välja indikaatorid antud valdkonna jaoks. mitmeid meetmeid on juba kasutusele võetud, nagu näiteks äh, online interaktiivne riskihindamise töövahend, mille amet on välja töötanud ning meil on ka üle-euroopaline tööinspektorite koolituskava olemas. läbi on viidud uuring, äh, kuidas parandada olukorda VKE-des ja mikroettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse küsimuses ehk seda uuringut ähm, valmistatakse hetkel ette ning äh, olemas on juba suunised, äh, abivahendid, mida saavad kasutada VKE-d ja mikroettevõtted äh, koos ähm, ähm, seadusandliku kvaliteedi parandamise kavaga loob uus strateegiline raamistik võtab endale eesmärgiks keskenduda just VKE-dele, samas tagades võrdse kaitsetaseme kõikides ettevõtetes. selles osas on komisjon algatanud EXPO-st hinnangu kahekümne nelja olemasoleva direktiivi kohta. tulemusi on oodata aastal kaks tuhat viisteist. veelgi enam, raamistikus tuuakse välja vajadus Eh, hinnata mm, töökohtade mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele. Eh, ka see on üks nendest küsimustest, mida parlament on rõhutanud. ning eh, tunnistatakse vajadust parandada statistika kogumist töötervishoiu ja tööohutuse küsimuses e-, ja on vaja luua vastav andmebaas, statistika on väga oluline selleks, et hinnata olukorda äh, ja loomulikult äh, vastavad ettepanekud, äh, mille olete esitanud, võtame arvesse. tahan rõhutada ka seda, et käimasoleva hindamise käigus äh, kehtivate töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide küsimuses tulemuste põhjal otsustatakse, kas on vaja välja töötada uusi seadusandlikke ettepanekuid. töötervishoid ja tööohutus, siinne tegevus peab tuginema tõenditel ning sellele uutele ettepane-, seadusandlikele ettepanekutele peab eelnema põhjalik mõjude hinnang. aitäh, volinik! ja kõigepealt saab sõna nüüd härra Becker. austatud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Äh, tööhõivekomisjonis äh, valdava enamusega äh, otsustasime selle küsimuse esitamise komisjonile ning sellega märkinud, et me ei ole praegu rahul veel prioriteetidega, mis on seatud tulevasteks aastateks. sest me näeme, kuidas töötamisega seotud haiguste esinemine su suureneb ning kuidas vastavad kulud on töötajatele väga rasked kanda ja tööandjatele väga rasked kanda. Te olete öelnud, et või te olete möönnud, et, et see klaas on pooltühi ning see, see näitab minu jaoks seda, et te olete valmis püüdlema paremate tulemuste poole, aga siiski on meil vaja selgemaid eesmärgiseadeid strateegilises raamistikus. me peaksime rääkima ka terviseriskide järelevalvest ning tööhaigustest, nende defineerimisest ning tööõnnetuste defineerimisest. seetõttu ma usun, et me ei ole veel selle tee lõppu jõudnud ning mul oleks väga hea meel, kui äh, meil oleks võimalik teiega täiendavat koostööd teha, proua volinik, see nende kavade täpsustamiseks, aitäh! aitäh! proua Steinbrück. Vorschlag der Kommission kam doch ziemlich komisjoni ettepanek tuli üsna hilja. me nõudsime jätkustrateegiat juba märksa varem, aga laual ei ole praegu tegelikult strateegiat. kolleeg rääkis, et meil on siin mingi ajaraamistik, mingid eesmärgiseaded ja siis uued väljakutsed. aga uued väljakutsed on meil paratamatult, uued tööhaigused, no üks näide, kaheksakümmend protsenti depressioonijuhtumiste, juhtumitest on seotud töötamisega, iga kümnes töötaja kannatab depressiooni all. meil on vaja siin ennetavaid meetmeid, meil on vaja selgitusi sellele, meil on vaja töötervishoidu ning tervisekaitset töökohtadel. seadusandjal on kohustus tagada, et töötatakse tervist säästvalt ning me peame töötajaid kaitsma, me ei saa lubada, et et eh, VKE-d mingitel bürokratisee-, büro, liigse bürokraatia kaalutlustel vabastatakse teatud nõuete täitmisest. sest see paneb jällegi, tekitab olukorra, kus vastutus langeb või, või lükatakse kogu ühiskonnale, vabastatakse ettevõtjad vastutusest usun, et me peaksime pigem toetama VKE-sid ennetustegevuses ja seadusest tulenevate nõuete rakendamisel. see on, see on parem, kui hiljem nende riskide realiseerumisega tegeleda, tagajärgedega. aitäh, proua McIntyre. aitäh, austatud juhataja. mina tervitan seda, et, et Ehm, see poliitikavaldkond vaadatakse läbi, meil on vaja töötervise ja tööohutuse strateegilist raamistikku, mis tuleks toime uute riskidega. samas tuleb eh, lähtuda ka parema õigusloome põhimõtetest. Eh, nii nagu volinik hetk tagasi ütles, meil on vaja seda, et meil on sellised regulatsioonid, mis tagavad inimeste ohutuse ja ei saa toetada e-, eeskirju, mis muudavad töökohad eh, ohtlikumaks Eh, ning eh, siin väidetakse, et, et me eeskirjadega muudame olukorra halvemaks. Eh, kui me parandame eeskirju, siis on meil võimalik tagada parem eeskirjadest kinnipidamine, sellega paraneb töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus ja see aitab kaasa äritegevusele. mina leian, et töötervishoiu ja tööohutuse alased kontrollid keskenduksid sellele, mis toimub töökohal, selle asemel, et kontrollida, kas toimikus on õiged dokumendid olemas. seetõttu ma tervitan komisjoni ettepanekut lihtsustada seadusandlust ja vähendada halduskoormust ja bürokraatiat. ja mis puudutab VKE-sid madala riskitasemega sektorites, siis nende koormust võiks tõesti vähendada, keskenduda neile aitäh, proua Haagin, aitäh, juhataja, aitäh ka volinikule vastuse eest. oluline on see, et, et kõik räägiksid ühest ja samast asjast. igal aastal üle nelja tuhande töötaja saavad surma Euroopa Liidus tööõnnetuste tagajärjel ning üle kolme miljoni inimese peavad või üle kolme miljoni eh, töötajaga juhtub selliseid tööõnnetusi, et nad peavad eh, üle kolme päeva puuduma Eh, siin räägitakse üheteistkümnest inimesest päevas, kes surenevad tööõnnetuste tagajärjel ja üle kaheksa tuhande eh, saavad, eh, elavad läbi tööõnnetuse. ma muidugi ei oota, et, et volinik vastaks kõigile küsimustele, aga võib-olla te keskenduksite paarile küsimusele, mille me oleme siin tõstatanud, kui me räägime mõõdetavatest indikaatoritest, regulaarsest läbivaatusest, siis ma tahaksin teada, kas selles osas on mingeid edasiminekuid olnud, selles osas, kuidas statistikat äh, kogutakse, kas on usaldusväärne, võrreldav, äh, õigeaegne, kas äh, mingeid konkreetseid edasiminekuid on olnud, mida oleks võimalik välja tuua? ja milliseid samme on astutud selleks, et edendada parimate tavade vahetust? näiteks VKE-de jaoks, neid võiksid äh, toetada, juhendada suured ettevõtted äh, näiteks tootmisahelas. kas selle kohta on näiteid, oleme väga palju kuulnud sellest, et seadusandlus peaks olema selge, suunised peaksid olema kasutajasõbralikud, ka seda tasub tõesti rõhutada, võib-olla volinik oskaks ka selle kohta midagi öelda. mis puudutab äh, soo ja vanusepõhist eh, statistika kogumist, siis ma leian, et see on tõesti väga oluline, kui me saaksime selle info kätte, siis oleks meil võimalik palju paremaid poliitikaid välja eh, töötada, kas selles osas on olnud edasiminekuid ja kaks viimast märkust. viimane Eurobaromeetri uuring näitab, et töötajad leiavad, et stress on kõige suuremaks tööalaseks riskiks, viiskümmend kolm protsenti nendest ütles seda, ma tean, et äh, töötervishoiu ja tööohutuse eh, fond eh, viib läbi eh, teavituskampaaniaid, kuidas luua tervislik töökeskkond, arvestades siiski seda, et risk on nii suur, ma usun, et me peaksime siin rohkem sekkuma äh, rohkem tuleb ära teha ja tahaksin voliniku käest teada saada, kas teil on kavas tulla välja mingite ettepanekutega, kuidas parandada eh, tervisliku töökeskkonna tekitamist, eh, vaimse tervise tagamist töökohtadel, nagu te teate, eelmise ametiaja jooksul eh, komisjon ütles, et äh, luu- ja lihaskonna haiguste ettepanek äh, on välja tulemas, ähm, see jäi nüüd kinni nõukogusse. Ähm, Europarameetri uuringu äh, põhjal võib öelda, et üks neljast töötajast ütlevad, et er-, ökonoomilised riskid on väga märkimisväärsed kõige selle taustal eh, ma ei ütle siin, et me, meil peaks väl-, me peaksime välja töötama direktiivi, aga tahaksin komisjoni käest teada saada, kas te olete kaalunud võimalust ka selle küsimusega palju tõhusamalt eh, tegeleda, aitäh. aitäh, kolleeg Boylan, palun. aitäh, juhataja tervitan võimalust arutada täna siin töötervise ja tööohutuse küsimusi ning tervitan komisjoni selget soovi kaitsta töötajaid. siiski mulle tundub, et me ei saa ühelt poolt võtta kasutusele meetmeid kaitsmaks töötajaid ja teisalt näha ette eh, poliitikaid, mis toovad kaasa ebakindlad töökohad osaajaga ja ja ebakindel töötamine on äh, muutunud normiks. Äh, aastast kaks tuhat kaheksa on nelikümmend kuus protsenti Iirimaal selline olukord äh, suurenenud. psühhosotsiaalsed mõjud töötajatele, neid ei saa alahinnata. töökohtade kindlus, kindluse puudumatus toob kaasa kõrge stressitaseme töötajate puhul ja paljud nendest töökohtadest on nii madala palga eest, millega ei ole võimalik ära elada, tänu millele töötajad ei saa kasutada tervishoiuteenistujaid, ei saa piisavalt tervislikult toituda. kui me räägime töötervishoiust ja tööohutusest, siis siin tuleb sellega seoses rääkida ka töökohtade kindlusest ja palgaküsimustest. aitäh. kolleeg Tšeli, palun head kolleegid, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raportis, mille eesmärk oli tervist ja töötamist Euroopas tagada äh,, parem, parandada mm, põhimõttelise tähtsusega eesmärkide seadmise läbi. see asi oli kolm aastat tagasi ja nüüd sisuliselt ei ole me kuskile edasi liikunud äh, kakssada inimest, ligi kakssada inimest sureb iga aasta Euroopas tööhaigustest ja tööõnnetuste tagajärjel. ning kardiovaskulaarseid haigusi on palju töötamisega seoses. ning me ei saa selle, selle ees silmi sulgeda, see on ja see tekitab olukorra, kus need haigused lähevad meie sotsiaalsüsteemidele väga kalliks maksma. mis indikaatorite järgi hakkate te mõõtma ebavõrdsust meeste ja naiste vahel? kuidas te saate kaasata siia sotsiaalpartnerid, erinevalt sellest, mis oli kahe tuhande kuuendal aastal. kuidas defineerida tööd haig-, tööhaigus? ning härra Jean-Claude Juncker ütleb, et eh, see on, see on, see on komisjon, komisjoni töö ja mitte viimane võimalus, aga minu meelest on see komisjoni viimane võimalus sest Euroopa kodanikud ei saa, me ei saa lubada, et Euroopa kodanik kaotab oma elu, teenides elatist suur aitäh, härra Pedicini. aitäh, president, kallid kolleegid. vastavalt äh, rahvusvahelise vähiagentuuri hinnangule väga paljud äh, inimesed saavad vähi ja kaheksa protsenti sellest on seotud äh, tööl kokkupuutega ohtlike ainetega, näiteks asbestiga. ja ja ka naftakeemia toodete tööstuse ainetega kokkupuutes, kas me peaksime, tahame lõpetada seda kohutavat olukorda või mitte, ma tean, et mõned komisjoni esindajad ütlevad, et eh, need küsimused mõjutavad kõiki liikmesriike ja liikmesriigid peavad sellega tege-, tegelema, aga eh, miljonid kodanikud kannatavad selle pärast ebaõigluse all, nii et lõpetame selle olukorra. härra Fontulis suur aitäh! oluline selle teema puhul on, et töötervishoid ja tööohutus on midagi, mida ei saa peale sundida. ärimehed peavad mõistma, et töötajate tervis ja ohutus äh, parandab ka ettevõtte tootlikkust. ja oluline element kõige selle juures on ennetamine äh, tööõnnetused juhtuvad sageli seepärast, et ei ole korralikke kaitsevahendeid, aga ka kutsehaigusi ignoreeritakse, paljud äh, kannatavad äh, vähi all, äh, luustikuprobleemide all ja nii edasi, tulenevalt sellest, missuguste ainetega ja keskkonnaga nad tööl kokku on puutunud. ja Kreekas peavad inimesed ootama kuus kuud, et seda arstlikule läbivaatusele ja äh, ennetamine aitaks äh, päästa inimeste elusid ja tervist, äh, aga töötajad on jäetud saatuse kätesse, tehakse vaid memorandumeid ja püstitatakse loosungeid. aitäh, Ramon, palun! aitäh! me tahame töötingimusi Euroopa Liidus äh, ühiselt kais-, äh, parandada, jah. kas me tahame võtta maailma mõttes ka liidrirolli, kas äh, see on nii mõeldud, lugupeetud parempoolsed kolleegid, siin on vaja rohkem Euroopat, kolm miljonit töötajat kannatavad tööõnnetuste all, neli tuhat ähm, surevad, raamdirektiiv kaheksakümne üheksandal aastal oli läbimurre, aga nüüd meil on vaja uut raamistikku ja meil tõesti on seda vaja, jah, uutele eesmärkidele, jah, mõistlikule ajakavale ning eelkõige jah, koostööle sotsiaalpartneritega. väikeste ettevõtete puhul on äh, tegutsemisvajadus kõige suurem ning ähm, ettevõtte suurus on väga oluline tegur, kui tegemist on riskidega, eriti väikeettevõtetes et äh, kasu-, peetakse eeskirjadest ainult äh, vähesel määral kinni, kuna kulud on väga suured. ma e-, ei soovi uue bürokraatia loomist, vaid seda, et tööt-, et ettevõtteid toetataks, kui tegemist on töötajate kaitsega, et äh, õigusakte parandataks ning äh, ning et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimuks vahehindamine ja et meil tõesti hoolitseks selle eest, et tõhusad meetmed kehtiksid aitäh, härra Simon, palun. Uh, suur tänu. ma ei tahaks öelda, aga volinik te, tegi jälle seda, mida ta tegi täna hommikul. ilusad sõnad, uh, tutvustas meile strateegilist raamistikku, aga see ei ole ei strateegiline ega raamistik. ausalt öelda, uh, see on täiesti sisutühi Äh, kus on näiteks kartsinogeenseid aineid puudutav säte. Äh, vähk on peamine äh, asi, mis tapab inimesi töökohal, aga sellega seotud aspektid on kõik raamistikust puudu, kus on aspektiga seonduvad sätted, mis tapab kümneid tuhandeid inimesi aastas, kus on see aspekt selles nõndanimetatud strateegilises nõndanimetatud raamistikus ja musta nimekirja kandmine, kolm tuhat inimest Ühendkuningriigis Kuningriigis ähm, kanti musta nimekirja äh, peamiselt ehitustöölised, kes äh, julgesid tõstatada töötervishoiu ja tööohutusega seotud äh, küsimusi. kus on sellega seonduvad aspektid siin strateegilises raamistikus, kutsehaiguste loetelu, mida tegelikult oleks võimalik kasutada Euroopa Liidu tasandil. ma olen kindel, et volinik oli siiras oma eh, ilusates sõnades, aga meil on tarvis tegutsemist, et midagi saavutada, sest vastasel juhul on need lihtsalt tühjad sõnad, aitäh. suur tänu. härra Kerike ei ole kohal, vähemalt ma ei näe teda. kui teda ei ole, siis eh, härra Tornano palun! aitäh, aitäh, härra president. tööohutus ja töötervishoid on ettevõtte ja töötajate heaolu väga oluliseks sambaks ning kuna tehnika on järjest mitmekesisev ja uusi ohte on järjest rohkem, siis on vaja järjest rohkem äh, reegleid, mida tuleb säilitada. kriis, mida me praegu läbime ja mida, mille all me kannatame, Ehm, kuna majanduse olukord on endiselt äh, haavatav, äh, mõjub väga halvasti ennetustööle ja tööohutusele ettevõtetes. Äh, see on kindlasti kulukas, aga väga vajalik. ärgem eksigem siin, Euroopa Liit siin ei ole lahenduseks. ultraliberaalne komisjon ei toeta tööohutust ja need lõputud harmoneerimiskatsed äh, tähendavad mm, olukorra halvemaks muutumist. hargmaised ettevõtted äh, unistavad sellest äh, eh, aga me peame jääma väga äh, tähelepanelikuks, sellepärast et Euroopa Liit ei ole arst, vaid äh, haigus. suur tänu. järgmine kõneleja äh,, kolleeg Roland, palun uut raamistikku on olnud vaja pikalt oodata, aga me näeme, et siin on olnud edusamme, aga väljakutse on väga suur. me oleme siin rääkinud arvudest. iga päev üksteist äh, inimest sureb tööl. Äh, rohkem kui kaheksa tuhat inimest kannatavad raskete haiguste all. see tähendab seda, et sel ajal, kui mina räägin, kannatavad kaheksa äh, töötajat raskete tööõnnetuste all. see on kohutav inimlik draama, aga sellel on ka majanduslik mõju mõju ettevõtetele, mõju sotsiaalsüsteemile. ma tervitan selle tegevuskava tahe, head tahet, aga me ei saa piirduda ainult äh, heade soovidega, vaid vaja on mm, numbrilisi eesmärke. oluline sõna peab olema ennetamine, pidev tegutsemine, mis kaasaks töötajaid, sotsiaalpartnereid kõigil tasanditel. see on äh, kõige olulisem ning me peame äh,

andma vahendeid äh, inspektsioonidele, rahalisi vahendeid äh, ja personali selleks, et võtta arvesse uusi töömeetodeid, äh, karjääri pikenemist ning teatises räägitakse sellest, et vaja on keskenduda VKE-dele, neid tuleb aidata ja toetada. ma tahaks rõhutada, et vaja on lihtsustada õigusakte, aga me ei saa seda mitte kunagi teha, kui me ohu ohustame töötajate oht, ohutust ja tervist. elul ja tervisel ei ole hinda. aitäh. Eh, next speaker. järgmine kõneleja, proua Jongeerius, poolteist minutit um,. Geachte commissaris, het is een goede zaak dat de aitäh, lugupeetud volinik, väga tore on, et komisjon soovib ettevõtetele kehtestada vähem reegleid ja Äh, aga head töötingimused on palju olulisemad. ma loodan, et te selle uue lähenemise väljatöötamisel ähm, tahate ellu viia ka sellist Euroopat, mis äh, toimib inimeste jaoks, mitte ettevõtete jaoks. lisaks sellele viimastel aastatel on äh, järjest rohkem uusi töövorme. näiteks valefiied, paindliku tööajaga töötajad, kes kannatavad äh, väga ebakindlate töötingimuste all, neil ei ole mingit äh, töökaitset üldse. minu küsimus on, et kas komisjon tahab äh, ka nende inimeste jaoks luua ta-, tagatised nende äh, tööohutus ja töötervishoid oleks tagatud. ma tahaksin viidata ka sellele, et on töötajate rühmi, kes üldse ei kuulu sellesse raamistikku, kes jäävad sellest väljapoole, nagu näiteks politsei ja sõjaväelased, neil ei ole samasuguseid tööohutuse ja töötervishoiu tagatisi. minu küsimus on, et kas komisjon tahab lähemal ajal konkreetseid meetmeid välja pakkuda selleks, et neid inimesi, kes hoolitsevad meie turvalisuse eest, et neile antaks samasugused äh, tagatised äh, töökaitse ja tööohutuse alal, aitäh. seuraavaksi edustaja. järgmine kõneleja, härra Tserenopoulos, üks minut. Euroopa Liidus peetakse töötajate tervist ja ohutust kuluks ja nende ohverdamist kasumiks ja seepärast äh, järelevalve on latv. Äh, äh, töötajad satuvad tööl sageli õnnetustesse ja töötajad peavad ise maksma oma ravi eest haiglas ja ei saa alati vajalikku abi. me oleme äh, sandistanud ja tapnud töötajaid seeläbi ja naised on pidanud katkestama ka raseduse töötingimuste tõttu. sajad tuhanded inimesed Euroopa Liidus surevad kutsehaiguste tõttu ja kaot-, ja õnnetusi on tuhandeid töötajate ohutus peaks olema prioriteet, tarvis on väga tõsist seadusandlustel teemal, me peame aitama inimesi, kes langevad nende haiguste ohvriks ja karistama neid, kes on vastutavad ja tagama sobivad pensionid kõigile inimestele. aitäh, härra Salini, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, see teema, millega me täna tegeleme, on äh, selline, äh, mis on Itaalias puudutanud äh, nii kultuurilisi, sotsiaalseid kui poliitilisi mm, aspekte. Äh, siin on mainitud asbesti, see puudutab ka minu koduriiki ja see on tekitanud väga palju probleeme ja seetõttu on väga õige, et me sellel teemal räägime nii minu koduriigis kui ka Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on väga hea seadusandlus töö, tervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, kuid kahjuks äh, sageli paljud riigid äh, kohtlevad seda seadusandlust kui äh, koormat ja bürokraatiat Äh, Marco Biagi äh, kogemus, äh, tema on üks itaallane, kes kaotas oma elu ja me peame mõtlema, millised on meie eesmärgid, harimine, koolitamine, mitte ainult töötajate koolitamine, vaid ka nende noorte koolitamine, kes valmistuvad tööturule sisenema. Nad peavad olema täiesti teadlikud sellest, milline on hea töökoht, kuidas valida head töökohta Ähm, tuleb rääkida sellest, millised on eesmärgid, millised on reeglid, kuidas äh, suhelda tööandjaga. Ähm, me peame tagama lähenemise, kus tööandjat ei vaadelda ohuna äh, me tahame, et komisjon teeks tööd tehnoloogia all, valdkonnas, mis tagaks ohutumad tööd inimese. suur aitäh ja kolleeg Blinkevitšud järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. ma olen nõus sellega, et riskide ennetamine ning töötervishoiu ja ohutus alaste poliitikate ellurakendamine on väga oluline nii töötingimuste kui töökvaliteedi tagamiseks ja konkurentsivõime garanteerimiseks. me ei räägi siinsamas automatiseeritud äh, mehhanismist, see uus strateegiline raamistik peab olema suunatud just inimestele, kes töötavad äh, Äh, ja kes töötavad ka kauem, sest et no äh, inimeste eluiga on äh, pikenenud. ja me peame aru saama, millised on muutused tööturul ja me peame rohkem ära kasutama vanemate töötajate teenuseid, ei tohi unustada ka seda, et tööga seotud ohud vanematel inimestel on teistsugused sellest, mis ohustab noori inimesi. ja selleks, et inimesed saaksid äh, pikemalt tööd teha, tuleb töötervishoiu ja ohutuse meetmed kohaldada ka vanemate inimestega. Äh, lisaks sellele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud veel psühhosotsiaalsetele riskidele, see puudutab näiteks äh, töötajate tagakiusamist, nende ähvardamist vallandamisega inimestele öeldakse, et kriisi ajal on tuhandeid teisi, kes tema tööd oleks valmis tegema äh, Ehm, see toob kaasa tööstressi ja kõik eh, need teemad muutuvad järjest eh, aktuaalsemaks, eh, mitte kõik töötajad ei suuda samas tempos ja sama kiiresti muutustega kohaneda. me peaksime kindlasti tagama ka nende vaimse ja psühholoogilise tervise. suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh ja härra Kelly saab järgmisena sõna pooleteiseks minutiks suur aitäh, lugupeetud president. täna hommikul äh, siin parlamendis paavst äh, pidas väga inspireeriva kõne ja selles kõnes äh, viitas ta esmajoones inimväärikusele ja parim viis inimestele väärikust anda on tagada neile äh, tööd, see mm, annab nende elule eesmärgi ja aitab enesekindlust tõsta, kuid ei ole mõtet inimestele tööd pakkuda, kui see töö ei ole inimestele ohutu. ja selge on see, et äh, väga mitmelgi pool Euroopas on äh, see teema problemaatiline. mõnda aega tagasi Läti peaminister Ähm, pidi tegelema katastroofiga, mis tema koduriigis juhtus ja see näitab seda, ähm, kui ohtlik see valdkond on. Äh, minu kolleeg Mariann Harkin tõi välja ka statistika selle kohta, kui paljud inimesed töökohtadel õnnetustesse satuta, satuvad ja see on täiesti hirmutav statistika. me peame tegema tõsist tööd selles valdkonnas ja me peame ellu rakendama need soovitused, mis on välja töötatud ja seda seda tuleb teha nii kiiresti kui võimalik. kui me seda suudame teha, eh, siis eh, muutuvad töökohad töötajatele ohutumaks eh, ja me anname inimestele sellise väärikuse, mm, millest rääkis täna hommikul ka paavst. suur aitäh ja järgmiseks saab sõna proua Kompula Natri, palun. Ehm, kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani oli meil strateegia ja see toimis väga hästi ning äh, sel ajal vähenes kolmekümne protsendi võrra äh, tööd puudumiste hulk, äh, mis kestis rohkem kui kolm päeva. ja meil on nüüd uus strateegia mille eesmärgiks on pikendada inimeste töökarjääri aega, me tahame tagada selle, et inimesed saaksid hiljem minna pensionile. Ehm, Euroopas on oluline konkurentsi küsimus äh, ja me ei tohi seda mm, eirata. ma tahaksin voliniku käest küsida, kuidas te selle raamistiku tahate nüüd paika panna reaalselt? ma loodan, et te olete aktiivne oma tegevuses ja töös ehm, kui vaadata TTIP-it äh, ja mm, seda, kui suur on tegelikult huvi äh, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna vastu, siis ma tahaksin teada, äh, mida teie reaalselt selles valdkonnas ära teete ähm, ja seda siis strateegia kaks tuhat kaksteist järgselt. suur aitäh ja nüüd on meil viis sõnasoovijat vaba mikrofoni voorus Eh, tegelikult on isegi rohkem inimesi sõna soovinud, kuid ma luban eh, sõna võtta ainult viiel inimesel, eh, üks minut igale sõnavõtjale ja pärast seda saab sõna volinik Tyson komisjoni nimel. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Potsak, siis härra Zani sotsiaaldemokraatide nimel, siis äh, härra Marios äh, ECR-ist, siis proua Lopez Perejo kuuest ja proua Morvai kõigepealt äh, saab sõna härra Polsak, teil on maksimaalselt üks minut aega. Děkuji, <clears throat> pane místopředsedo. Já bych chtěl pouze sdělit ještě svůj názor k... Suur aitäh, lugupeetud president mina tahaksin öelda seda, mida ma arvan seoses teise aspektiga selle teemaga seoses. Ähm, see puudutab seda, et seadusandlus võiks äh, tööga seotud ohtusid vähendada mina usun, et praegune olukord äh, on toonud kaasa liigse regulatsiooni. Äh, ma tunnen loomulikult kaasa igale ohvrile, kuid äh, liigne reguleerimine võib meid muuta vähem konkurentsivõimeliseks ja see suurendab kulusid minu kolleeg Mann ütles sama asja, meil on vaja uut seadusandlust, me peame kaitsma töötajaid, kuid eh, seadusandlus peab olema järjepidev ja läbipaistvus, läbipaistev, mulle meeldib see lähenemine, mille on komisjon valinud. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun, teil on üks minut. köszönöm szépen a szót, elnök úr! Ezzel a suur aitäh, lugupeetud president. tegemist on teemaga, mida ma äh, olen ka varasemalt püüdnud uurida. juulikuus sel aastal äh, esitasin ma küsimuse komisjonile. Äh, see vastus, mille ma sain, oli väga huvitav. me räägime siin kahekümne neljast direktiivist selles valdkonnas, kuid Äh, nende ülevõtmine sõltub liikmesriikidest ja äh, sama kehtib ka rakendamise kontrolli kohta ja mina usun, et komisjon selles valdkonnas äh, ei oma piisavalt instrumente või vahendeid. kui me tahame tagada tööootuse ja töötervishoiu liikmesriikides, siis me peame tegutsema ja tegutsema peab ka komisjon. suur aitäh! Eh, kolleeg Marias, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. töö, tervishoid ja tööohutus on väga olulised teemad eh, see ei puuduta mitte ainult tänast eh, ühiskonda, seda on arutatud juba pikka aega. sellel teemal on ka inimlik dimensioon, sest et tervis on inimese kalleim vara. lisaks sellele on sellel teemal ka finantsmõõde sest kui seadusandlust ei rakendata, siis paljud ettevõtted Äh, äh, konkureerivad ebaseaduslikult, nad äh, vähendavad oma kulusid ja tegemist on konkurentsimoonutustega. ja kui ohutus- ja turvalisusreegleid ei rakendada, siis see toob kaasa kulusid liikmesriikide tervishoiusüsteemile, see on väga oluline valdkond ja seda tuleb kindlasti arvestada, eriti just nendes riikides, kelle poliitikad on saanud hoobi memorandumite tõttu suur aitäh! suur aitäh ja järgmiseks äh, proua Lopes, palun. aitäh, härra president äh, ebakindlad töösuhted äh, ning ametiühingute kõrvalejätmine töötervishoiu ja ohutuse alastest läbirääkimistest on riskifaktorid, mida komisjon peab arvesse võtma, vaatamata mm, töökohtade Mm, kadumisel teatud valdkondades on siiski surmaga lõppenud õnnetuste arv suurenenud ja eh, seetõttu eh, tuleb tegeleda kindlasti eh, selle teemaga, tööinspektsioonid peavad oma tööd ka kindlasti tegema, meil on vaja usaldusväärseid statistilisi andmeid, selleks, et näha, millised muudatused on aset leidnud tööturul, meil on vaja aktiivset sekkumist, kuid kahjuks komisjon selle asemel äh, ei äh, jõusta isegi olemasolevaid seadusakte äh, näiteks kaitse kemikaalide eest on veel puudulik ja see mõjutab suuresti tööjõudu äh, Äh, inimesed peavad tegema tööd ilma igasuguste garantiide ja tagatisteta tööturul. suur aitäh ja nüüd proua Morvai, teil on üks minut. köszönöm szépen, kedves biztos asszony, nálunk Magyarországon nagyon kevés. suur tänu. Ungaris on väga vähe juriste, kes oleksid valmis kaitsma töötajate huvisid, aga üks nendest võttis minuga ühendust SMS-i teel ja kaitseb töötajate huvisid äh, hargmaistes firmades ja ta ütleb, et äh, inimesed kardavad äh, minna haiguspuhkusele, kardavad minna isegi tualetti, ei julge astuda sammugi tootmisliinist kõrvale, peavad tõstma suuri raskusi, isegi naised, ja palgad on ainult viiendik sellest, mida töötajad läänes teenivad Äh, proua volinik, kas te olete sellega kursis ja mida te teete, et kaitsta Ungari töötajaid selliste orjastavate tingimuste eest? aitäh, nüüd kokkuvõtteks volinik Tüssen, üks minut, palun. see jääb umbele ah.. okei okay., tänan, voorzitter Eh, aitäh lugupeetud saadikud ma tänan teid tänase arutelu eest see annab mulle võimaluse äh, kordata üles üle mm, minu pühendumine sellele tööle et ma tahan parandada inimeste töötingimusi ja pöörata tähelepanu äh, töötervishoiu ja tööohutuse kaitsele. ma kuulsin väga paljusid asju, mis teile muret tekitavad. ma loomulikult ei saa kõiki neid praegu käsitleda, see läheks liiga pikale, aga nagu te ütlete, strateegia ei ole edenenud liiga hästi. me üritame nüüd äh, tööd selle kallal jätkata. raamistik on olemas ja see on positiivne. see on suunatud äh, tõhusale kokku, mm, sõlmitud kokkulepete tõhusale rakendamisele, me tahame tegeleda ennetamisega ja leida äh, ka probleemidele lahenduse, mis seonduvad äh, demograafiliste muutustega ja järjest vanema töötajaskonnaga. nagu ma juba ütlesin, tegeleme me hetkel järelhindamisega ähm, olemasoleva õigustiku järelhindamisega kõigi, kogu ähm, vastava valdkonna õigustiku kogu kahekümne nelja direktiivi hindamisega me vaatame kõik need läbi, mõtleme, mida me peame tegema, eks me siis näe, mis äh, tuleb, mis on selle äh, õigusaktide läbivaatamise ja hindamise tulemus ja siis me näeme, kuidas me saame struktuur, struktuurselt äh, edasi liikuda nii poliitiliselt kui õigusaktide tasandil, et äh, olukord paraneks. ma sain ka aru, et äh, et äh, teid huvitab väga tööohutus ja töötervishoid VKE-des, VKE-d loovad väga palju töökohti ja loomulikult tuleb tagada inimeste jaoks tööohutus ja töötervishoid. ma olen teiega nõus, et väiksem õigusaktide hulk ei taha, ei tohi ähm, tähendada kaitsetaseme alanemist, aga me peame vaatama, kas meil õnnestub äh, saavutada see, et meil on vähem reegleid ja parem kaitsetase äh, praegu me tegeleme selle analüüsiga. Äh, õnnetuste hulk on liiga suur, te nimetasite ka arve. ma olen viimase strateegia hindamisest aga saanud teada seda, et äh, õnnetuste arv on vähenenud. me peame aga teadma ka seda, et on uued riskid ja teistsugused riskid ja seda, sellele me peame ka mõtlema, kui me seda valdkonda uurime. Te tõite ka ühes nendest välja, äh, tegemist on äh, tööalase stressiga ning viimane strateegiline raamistik ka tegeles sellega praegune strateegiline raamistik võtab arvesse ka vaimset tervist. me teame, milline on inimeste olukord, kes peavad olema pidevalt kättesaadavad kakskümmend neli tundi päevas. meil, äh, meile on teada, et see võib äh, tuua endaga kaasa täiendavat stressi ja selle teemaga tuleb tegeleda. sellel tasandil on meil ka töötervishoiu tööohutuse amet, kes parasjagu viib läbi äh, kampaaniat äh, tervislike töökohtade kohta Euroopas. Healthy mm, workplaces manage stress. see kampaania on algusjärgus, aga tegemist on märgiga sellest, et äh, me ei tee ainult äh, sõnu, vaid tegemist on ka poliitiliste meetmetega. me tahame viia läbi ka, võtta ka meetmeid, mis puudutavad vaimset tervist ja heaolu töökohal. seda koordineerib äh, peadirektoraat koos tervishoiu peadirektoraadiga. selle nimi on praegu muutunud, tarbijakaitse on sealt lahku löödud, aga nagu öeldud, mõningad mõned inimesed liikmesriikidest tegelevad ka selle äh, vaimse tervisega töökohal ja me võime ilmselt väga palju oodata sellest tööst. Te soovisite ka, et äh, me võitleks rohkem asbestist tulenevate ohtudega. asbest on Euroopas juba ammu keelatud, aga me teame, et mõningates majades on endiselt asbesti ja et ehitusala töötajad on äh, ohus kes näiteks tegelevad hoonete lammutamisega. me teame, et nad on ohus, aga me teame ka seda, et äh, meil on olemas juba vastavad äh, õigusaktid, mis peaksid tagama inimeste kaitse selles valdkonnas. ma tahaksin lisada ka seda, et äh, praegu toimub vastavate õigusaktide läbivaatamine, me analüüsime parasjagu neid kahtekümmet nelja direktiivi. kui hindamine on lõppenud, siis äh, saame ka seda teemat kommenteerida ja siis ma saan teile ka öelda, millisesse suunda me soovime edasi liikuda. see on äh, loomulikult väga oluline teema meie nimekirjas. proua Jongeer-, Jongeerius küsis, et äh, milline on olukord sõjaväelaste ja politseinikega. ma pean tunnistama, et ma ei teadnud, et nemad selle alla ei kuulu. ma pean küsima, et miks, aga me peame tegelema ka nende, nendega ja kindlasti ma seda ka teen. lugupeetud kolleegid, ma konstateerin, et te olete väga motiveeritud, kui tegemist on tööohutuse ja töötervishoiuga, te tahate teha koostööd. mul on hea meel selle üle ja ma saan üle korrata ainult selle, mida ma ütlesin alguses, et ka sellel tasandil teeme me koostööd kõigi huvitatud osapooltega ja kindlasti ka sotsiaalpartneritega, kes tõesti on meie partneriteks selles valdkonnas. aitäh tähelepanu eest ja mul on hea meel tulevase koostööle! kiitoksia. suur tänu, volinik Tõisson. arutelu sel teemal on lõppenud. ja jätkame nüüd suulise küsimusega, mis äh, on esitatud komisjonile, tegemist on võrdse tööalase kohtlemise rakendamisega. selle suulise küsimuse esitab Tööhõive ja Sotsiaalkomisjon ja selle küsimuse esitab Marita Ulfskog. Teil on viis minutit aega, proua Ulfskog. Draget slogs lika behandling fast som en avgörande grundprincip i det tegemist on siis võrdse mm, kohtlemisega, mis on Euroopa koostöö